puudutab ähm, määr, ettepanekut nõukogu määruse kohta ühenduse omavahendite kohta ja mõned kõnelejad juba on avaldanud soovi sõna võtta. kõigepealt annan sõna härra Artüile, kes on eelarvekomisjoni esimees ja tal on sõna kolmeks minutiks, palun. Sorry, Jean... Pardon Okay. Äh, tegemist on siis kiireloomulise menetlusega ja tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale. Äh, kolme nädala jooksul äh, kolme nädala jooksul, mis on kestnud lepitus eelarve eelnõu osas, jutt on siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarvest on nõukogu siis täielikult tegelenud selle küsimusega ja tegelenud niivõrd, et ei ole suutnud äh, Eh, kokkuleppele jõuda lepituse käigus, äh, jõuti siis kokkuleppele alles mõni minut enne äh, aja lõppu ja seetõttu äh, läbi, kokku, lepitus kukkus läbi, nii et, et see küsimus on täielikult nõukogu tegutsemisvõime hävitanud ja teine asi, arvestades siis seda ettevõtmist, on komisjon teinud ettepaneku eraldada nelisada kakskümmend miljonit täiendavaid vahendeid, mis tulevad tollidest ja teistest maksudest Äh, selleks, et maksta neid tasumata arveid ja äh, anda see summa siis hiljem tagasi ka Euroopa Liidu liikmesriikidele. Äh, mina leian, et selles küsimuses mis puudutab siis küsimuse pakilisust ja tagasiulatuvat jõudu, tuleb tegutseda, sellepärast et meil on tegemist tagasiulatuvusega, seetõttu ei ole vaja midagi kiiresti teha ja need olid need kolm asja, millele tahtsin teie tähelepanu juhtida. Have... aitäh ja nüüd kaks ra-, kaasraportööri. kolleegid, palun vaiksemalt. vabandust, ma ei näinud, et te tahtsite sõna protseduurilises küsimuses. palun. president Äh, meil on üks probleem. Äh, selle koja liikmed ei pääse saali sisse, äh, sellepärast et ei pääse üldse siia majja sisse, sest palju autosid on igal pool, inimesed ei boikoteeri seda kohtumist, aga nad lihtsalt ei jõua kohale. seetõttu meil on väga vähe inimesi saalis kohal ja see on minu arvates oluline. aitäh, et sellele tähelepanu juhtusid juhtisite, aga hetkel on saalis juba piisavalt kolleege ja ma näen, et veel paljud tulevad sisse. härra Tarabella, kas teil on ka protseduuriline küsimus? palun pange mikrofon ka sisse tahaksin teile kinnitada, et sotsiaaldemokraadid ei jää teistest hiljemaks, aga me kõik tahame siiski kohale jõuda, nii et, et palun hoolitsege selle eest, et kõik kohal oleks Äh, aitäh äh, ja jätkame nüüd sõnavõttudega selle hääletusmenetluse osas. Äh, kolleegid, meil on kaks kaasraportööri ja kõigepealt pooleteiseks minutiks härra Depree. president, kallid kolleegid, nõukogul Äh, nõukogu peaks tegelema kiiresti, et saaks ära maksta need arved, mis äh, on jäänud maksmata, sest tegemist on ju reeglitega, mille nõukogu ise on paika pannud. Äh, täna ei ole väga kiire selle asjaga Äh, täna on äh, väga oluline, et me kiidaksime heaks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve, et Euroopa Liit saaks tegutseda korralikult ja et saaks täita neid prioriteete, mis paika on pannud. täna tuleb paktilises korras heaks kiita kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve, see on äärmiselt oluline selleks, et stabiliseerida, ma räägin stabiliseerida, mitte vähendada neid tasumata arveid, äh, mis Eh, on jõudnud juba peaaegu kolmekümne miljardi euroni selle aasta lõpuks, niisiis meil on vaja eh, pöörata tähelepanu mitmeaastasele finantsraamistikule, sellele, et tasumata arvete hulk ei kasvaks eh, või peame me täie kulukohustusi vähendama radikaalselt, mida mõned soovivad, see ilmselt aitaks ka seda tasumata arvete hulka vähendada. nii et, et nõukogu tegevusel ei ole mitte mingisuguseid õigustusi Äh, kui me selle asja heaks kiidame, siis äh, äh, satub kahtluse alla Euroopa Liidu võime oma kohustusi täita, aitäh. härra Levandovski ja nüüd on teil kaasraportöörina samuti pooleteiseks minutiks sõna. jah, lisaksin lühidalt eelöeldule Äh, ja räägiksin natukene siis äh, selle kiireloomulise menetluse äh, sisust ja taustast. parlamendi jaoks, nagu öeldud, on tõeline kiireloomuline asi see, et me suudaksime maksete probleemi eelarves lahendada, selleks, et täita neid juriidilisi kohustusi, mis Euroopa Liidul on. mis puudutab omavahendite alast otsust, siis tegemist oli liikmesriikide üksmeelse otsusega Need läbivaatamised tähendavad seda, et mõned liikmesriigid saavad rohkem äh, ülearuraha, teised liiga vähe, aga kõik liikmesriigis äh, on valmis oma kohustusi täitma ja siin peitubki paradoks. meil palutakse kiirmenetluse korras tegutseda mõne riigi hüvanguks ja näidata üles paindlikkust, samas kui need riigid ei ole iial olnud paindlikud ja on, ei ole olnud valmis Euroopa eelarve probleeme lahendama. meie oleme omalt poolt valmis probleemid lahendama, aga mitte kiirkorras, vaid mõistliku aja jooksul ning äh, raamistikus, mis võimaldab leida lahendused kõigile eelarvega seotud probleemidele sellepärast, et äh, parlament peab tegutsema põhimõtteliselt ning Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsus on praegu kaalul. aitäh, aitäh, kolleegid Äh, oleme kuulnud ära eelarvekomisjoni ja raportööri seisukohad, kas keegi toetab nõukogu palvet? Anyone... Äh, ma ei näe, et keegi sooviks sõna võtta. Äh, kui keegi enam sõna võtta ei soovi, siis paneme selle ettepaneku hääletusele, kes on poolt? vastu erapooletud. see ettepanek on tagasi lükatud, aitäh. järgmine päevakorrapunkt on, ma paluksin vaikust. Colleagues, we are continuing äh, kolleegid, arutelu jätkub, nii et, et kui te siit äh, saalist lahkute, siis palun tehke seda Äh, vaik-, tehke seda vaikselt ja austage teisi, kes siia arutelu pidama jäävad ja nüüd räägime siis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia tööhõivealastest ja sotsiaalsetest aspektidest. kolleegid, alustan arutelu sellega, et annan kõigepealt äh, sõna proua Ulfskoogile viieks minutiks. Yes, you have the floor I